suur tänu kõikidele, kes sõna võtsid ja nii nagu päevakord ette näeb, peame me edasi minema ja käsitlema subsidiaarsuse põhimõtte kaitset. alustuseks annaksin sõna härra Mario Borghesiole neljaks minutiks. palju tänu, proua president minu fraktsiooni EDF-i seisukoht on väga selge. Ehm, oma suulise küsimusega me tahaksime ehm, vaidlustada Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusse, mis ei ole Euroopa Liidu institutsioon, kes ütles, et krutsifikside olemasolu Itaalia klassiruumides on vastuolus Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga. meie jaoks on tegemist ehm, lähimuspõhimõtte põhimõttelise rikkumisega. lähimuspõhimõte on ju üks Euroopa Liidu aluspõhimõtetest, millega tagatakse Euroopa Liidu kodanike õigused, on täiesti mõeldamatu, et meil on selline ehm, Euroopa Liit, mida me e, toetame, e, kus ei oleks e, ja kus ei toetataks lähimuspõhimõtet. tahaksin alustada ühe üldise märkusega vaadakem selle küsimuse tähendust ja, ja selle kohtuotsuse mm, mõtet. vabaduse küsimus ei ole niivõrd siin eh, nii-öelda küsimärgi alla seotud. kui klassiruumis on krutsifiks ja see võetakse nüüd maha, siis ei muuda eh, see klassiruumi äh, mitte sekulaarseks, vaid, vaid tühjaks, luuakse lihtsalt tühi koht, vaakum. ja, ja see on äh, halvim, mida on võimalik teha. sellega äh, teeb Euroopa kultuurilise enesetapu Strasbourgi äh, kohus Äh, näitab ennast väga kummalisest küljest, näitab oma visiooni vabadusest väga kummaliselt. kõik meie kodanikud elavad äh, Strasbourgi poolt äh, kujundatud alal ja see ei ole vabadusel rajanev ala. vabadust ei ole meil selle otsusega tagatud siin on keelatud igasugune religioosne tegevus, kui me räägime religioonist, usust, siis äh, me ei räägi millestki abstraktsest, vaid äh, krutsifiksi näitamine on palju laiem kui millessegi uskumine. see kajastab mingit universaalset väärtust, see, mida rist endast kujutab, seda välja äh, universaalse igaviku ja rahu sõnumi. traditsioonilises mõttes eh, risti väärtus on loomulikult ilmselge ja samamoodi on selge, et selle kohtu otsusega seisame nüüd silmitsi eh, traditsioonide vastase seisukohaga, kus tahetakse kõiki inimesi panna ühtemoodi mõtlema, mis on vastuelus meie Euroopa Liidu vaimuga ja see on nii üllatav, hämmastav. tundub, et püütakse eurooplasi eemal hoida igasugusest sellisest mõtlemisest, mis on seotud kuidagi vaimsusega niisiis seos krutsifiksi ja ja, ja teatud religiooni vahel on selline universaalne seos. meil tuleb oma inimeste seisukohti ja vaateid kaitsta. Euroopa peaks olema piisavalt vapper selleks, et tunda ajalugu, vaadata asjadest kaugemale, vaadata Euroopa rollile kui, kui vaimsele kindlusele, kus on inimestel lubatud oma enda identiteedi sümboleid eh, järgida ja hinnata. ja see on üks põhivabadusi, mis on seotud ka lähimuspõhimõttega, mida meil tuleb Euroopa Liidus kaitsta. see on põhimõtteline küsimus ja siin me peame lähtuma lähimuspõhimõttest. kokkuvõtteks, austatud president, eh, toob see meid tagasi võtmeküsimuse juurde, kohta, milline mõttevabadus meil üldse Euroopas on, milline väljendusvabadus meil Euroopas on. mulle tundub, et see on täiesti jalge alla trambitud Strasbourgi kohtu poolt. Itaalia inimestel peab jääma alles õigus hoida krutsifikse klassiruumides. arvan, et me saime aru teie sõnavõtust nüüd annan sõna järgmise kõneleja Antonia Kontšan, palun kaheks minutiks kolleegid, kolmandal novembril otsustas Euroopa Inimõiguste Kohus soovi äh,, aktsepteerida soovi äh, Itaaliast koolidest, klassiruumidest krutsifiksi eemaldada aga äh, krutsifiks ei ole mitte ainult kristluse sümbol, vaid läheb äh, usuküsimustest kaugemale. kahe tuhande kuuendal aastal tegi Itaalia valitsus selgeks, et meie äh, ajas piiratud va-, riik peab siiski tagasi vaatama ka meie kristlikele juurtele ja mõtlema kristluse nii-öelda ajatule aspektile. aga Strasbourgist võib tulla veel rünnakuid eh, nii katoliiklaste vastu või kunstiteoste vastu meie ühiskonnas Euroopa lipp. muide, peegeldab Neitsi Maaria ikonograafiat, kui nii võib öelda. aga Euroopa Liidu aluseks peab ikkagi olema subsidiaarsus, sub-, subsidiaar-, subsidiaarsuse põhimõte, muidu jäävadki meid ümbritsema tühjad seinad võrdsus, vabadus, vendlus, kõik see on, sisaldub ka ühes ristis. ja Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus on rünnak niisuguste väärtuste vastu. inimeste armastatud ja tunnustatud sümboli kasutamine on nende õigus homme jagatakse eh, Sahharovi auhind auhind välja ja see toetab ka meie demokraatlikke põhimõtteid. suur tänu ja nüüd annan sõna, vabandage nüüd, kellele, kõigepealt annan sõna härra volinikule. suur tänu ja ma oleksin muidugi hea meelega ära kuulanud härra Mauro, aga ta kõneleb pärast mind. tahaksin teile äh, teatud õiguspõhimõtteid äh, meelde tuletada. loomulikult südametunnistus, vabadus, usuvabadus, mõttevabadus äh, Euroopa inimõiguste konventsioonist äh, ja artikkel kümme Euroopa Liitu põhiõiguste hartast viitavad ka nendel, need on kõik väga äh, Euroop-, väga südamelähedased väärtused Euroopa Komisjonile. aga kuidas neid kohaldada Euroopa Liidu õigustiku raames? liikmesriigi seadus võimaldab äh, kasutada religioosseid sümboleid äh, koolide klassiruumides äh, seintel mm, ja äh, meie jaoks on väga tähtis ka subsidiaarsuspõhimõte liikmesriikidel oli õigus seda teha, mida ma siin kirjeldasin, aga tõesti peab ütlema, et e, Euroopa Inimõiguste konventsioonist lähtudes ei ole siiski Euroopa Inimõiguste kohus, kohus e, mitte lä-, e, lähtunud subsid-, subsidiaarsuse põhimõttest. seega me teame, et selle kohtu otsused on küll kõigile konventsiooni osalistele Euroopa Liidus äh, kohustuslikud ja vastavalt konventsiooni artiklile nelikümmend kolm mm, võib äh, Äh, vaidlustada siiski kolme kuu jooksul seda otsust. nii palju, kui meie oleme äh, kuulnud, on Itaalia äh, valitsus seda võimalust otsustanud ära kasutada. ma tahaksin teile veel kord rõhutada, et me räägime siin Euroopa Liidu õigustikust ja siiski peame me tegutsema selle küsimuse lahendamisel vastavalt liikmesriigi sisekorrale mm, ja eh, tõesti, Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus on siin praegu eh, tekitanud küsimusi, nii nagu neid ka siin esitati Teie Assamblees seetõttu tahaksin nüüd ära kasut-, kasutada võimalust äh, kuulata ka teie arvamust, et ära. suur tänu ja nüüd annan sõna härra Maurule, palun. suur tänu, proua president, ma tänan äh, volinik Barrod väga selge kommentaari eest, mis ütleb, et äh, asi on liikmesriigi otsustada. mina olen veendunud, et Eh, on eh, vajadus eh, selle järele, et meie institutsioonid oleksid ilmalikud, usk ei lahenda poliitilisi probleeme, aga samas, aga samal ajal ei saa lahendada poliitilisi probleeme sellega, et pead sõda usu vastu. mis nüüd siis juhtuma hakkab? mis siis juhtub, kui me eh, viime ellu Strasburgi kohtu otsuse. ma arvan, et eh, kui me võtame ära krutsifiksid Itaalia klassidest ja ka kõikidest eh, teistest avalikest ruumidest, kus on rist, siis mida me ütleme Rootsi lipu kohta, mida me siis ütleme Soome lipu kohta, aga mida saab Slovakkia lipust ja mis saab Malta lipust aga mis saab siis Ro eh, Kreeka lipust, mis saab Taani lipust, isegi Ühendkuningriigi eh, lipp eh, läheb löögi alla, sest seal on isegi mitte üks, vaid kolm risti Eh, ikka on mingisugune põhjus, mikspärast need eh, lipp, need eh, ristid on lippudel, täpselt sama põhjusel on ka krutsifiksid Itaalia koolides, siin on põhjused kultuurilised, siin on põhjused ajaloolised. jätkem siis asjad otsustada liikmesriikidel, las nad teevad seda juhtum-juhtumi kaupa, las nad vaatavad, millised on nende, nende endi rahva rahvaste suhtumine eh, mitmesugustesse tundlikesse küsimustesse. kõigepealt eh, me peame vaatama, kuidas see toimib, mitte eh, ikkagi otsustama kõiki asju ühe pulga järgi. Gracias, señora presidenta. Como jurista y como miembro seguro de compartir con muchos ciudadanos. olles Euroopa Parlamendi liige, ma kujutan ette, et ma jagan üldist äh, arvamust paljude kodanikega. Äh, nimelt, et selles arutelus me oleme võtnud äh, vale lähenemisviisi. tahaksin seda küsimust selgitada. me räägime siin Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusest, mis ei ole Euroopa Liidu institutsioon, tegemist on kohtuga, mis küll asub Euroopa Liidu liikmesriigis ja, ja loomulikult äh, see tegeleb inimõigustega ja demokraatia küsimustega. teiseks, me räägime siin kohtuotsusest ja ükski Euroopa Parlamendi resolutsioon ei saa tühistada või, või kuidagi muuta kohtu poolt äh, antud otsust. kolmandaks, Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus on Mm, tõesti austab väga usuvabadust ja, ja toetab äh, usulist mitmekesisust. me teame, et meil on ühiseid väärtusi, religioon on üks äh, meie demokraatia koostisosadest ja kui vaadata seda kohtu otsast, siis see on väga ähm, hästi juriidiliselt ära põhjendatud, sellega ei piirata kuidagi usuvabadust ja otsus langetati ühehäälselt, me räägime väga prestiižsest kohtust, mis on juba töötanud kuuskümmend aastat ja lõpetuseks, kunagi ei tohi unustada ära seda, et Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus eeldab eh, seda, et eh, liikmesriigid, kes on konventsiooniga ühinenud, peaksid oma eh, õigusakte muutma. me vaatame siin mm, konkreetset juhtumit ja nüüd vastav liikmesriik peab ise langetama oma otsused seadusandluse muutmise kohta või, või, või vajalike sammude kohta, mida nad peavad vajalikuks. nii et et liikmesriigid ei, ei pea muret tundma, et nemad peaksid selle kohtuotsuse tõttu kuidagi oma eh, seadusi muutma, seda ei Itaalias ega kuskil mujal. nii et selle kohtuotsuse tõttu nad ei pea mingit eh, uut eh, üldis, õig-, üldist õiguspõhimõtet kehtestama. ja lähemispõhimõte on selline põhimõte, mis siin ei kohaldu antud juhtumi puhul võib loomulikult kasutada võimalust edasi lükata kohaldamine, kui tekib äh, kahtlusi kohtuotsuse äh, osas äh, küsimustes, mis valmistab muret ka Euroopa Parlamendile. nii et kuigi tänane arutelu on täiesti õigustatud, tundub, et me läheneme asjale siiski valesti, valest küljest meil ei ole võimalik kuidagi tühistada seda kohtuotsust. Äh, suur tänu ja nüüd proua Sofi Infeld. suur tänu, proua president, tänase debati raporti ähm, pealkiri on natukene eksitav, see räägib küll subsidiaarsusest, aga minu meelest tähendab see põhimõte, et otsused tehakse kõik, kodanikele kõige lähemal asuval tasandil. ja minu arvates peavad kodanikud siis ise tegema otsuseid ja nüüd teie räägite liikmesriikide öö, ähm, õigustest, mis on ülimuslikud koda-, võrreldes öö, äh, kodanike õigustega, teiseks, kui me tõesti usume, et see küsimus ei jää e, Euroopa Liidu pädevusse, see küsimus, miks siis me nõuame kandidaatriikidelt, et kirik ja riik peavad olema lahutatud ja oma liikmesriikides ei saa seda nõuda, miks siis rääkida Kopenhaageni kriteeriumidest? miks oleme meie siiski pädevad kurgikõverusi arutama, aga mitte kodanike põhiõigusi. Euroopa Inimõiguste konventsiooni ja kohtuotsuse kohta äh, arvan, et ähm, Lissaboni leping on kaks nädalat tagasi jõustunud, see tähendab seda, et Euroopa Liit kohaldaks ka inimõigust, põhiõiguste hartat. ja samas äh, keeldume me tunnistamast ähm, Euroopa Inimõiguste Kohtu pädevust. poliitikutel muide ei ole mingit asja sekkuda e-, Euroopa Inimõiguste Kohtu äh, tegevusse. Äh, las kohtunikud töövad, teevad oma tööd, ärgem sekkugem. ALDE Euroopa liberaalid toetavad just sellist Euroopat, mis kaitseb kõiki kodanikke, meie usume mitmekesisusse, kus, Euroopasse, kus kõigil on õigus oma usule või siis eh, ilma usuta elule eh,. riigid, mitte kohtunikud, peavad tagama sellise keskkonna, et eh, kodanikud saaksid vastavalt oma südametunnistusele elada ja riik kaitseks neid. väga tõsine on olukord, kui kodanikud peavad minema ennast riigi eest kaitsma kohtusse. suur tänu, suur tänu. ja nüüd annan sõna härra Miroslav Pjotrovskile üheks minutiks. proua president, daamid ja härrad arvestades seda, et Euroopa Liidu asutajad Schumann, Adenauer ja Jean Monnet olid äh, kristli, kristlased, siis äh, tuletage meelde äh, ka seda, kuidas ähm, valiti Euroopa Liidu lipp, kaksteist tähekest, sellel sümboliseerivad tähekesi neitsi Maarja pea kohal selles, see pra-, Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuse kontekstis peab siiski ütlema, et ükski kohtunik, kelle poliitikud on ametisse määranud, ei saa nõuda seda, et krutsifiksist tuleb loobuda me tallame sellise kohtuotsusega alla, jalge alla kristlikud väärtused. tegemist on kristlike väärtuste vastu toime pandud rünnakuga ja niisugused rünnakud viivad Euroopa katastroofi äärele. seetõttu võib-olla peaksime rääkima hoopis Euroopa eh, kristlikest väärtustest ja nüüd härra Manfred Weber. suur tänu, ma tahaksin teid tänada selle eest, et alustasite niisugust arutelu. siin öeldi, et meie ei vastuta äh, sellise teema eest. Äh, aga mina räägin poliitikuna. väga paljud inimesed Euroopas äh, tunnevad muret selle Strasburgi kohtuotsuse lahenduse üle ja riik ja siis riigi ja ähm, usu küsimus on alati paljusid äh, erutanud, selle äh, pinnal on tekkinud äh, veriseid konflikte Euroopas on meil väga palju erinevaid mudeleid, Prantsusmaa on ilmalik maa, aga Ühendkuningriigis äh, näiteks on riigipea kuningannaga kõrgem äh, vaimulik. me peame mõtlema, kuidas ikkagi asjad on Euroopas, on oluline, et me nõuaksime eh, lähimuspõhimõtte rakendamist selles osas, iga maa peab ikkagi saama eh, teha seda, mida ta tahab. ma ei taha praegu rääkida siin lähimuspõhimõtetest, aga eh, solidaarsus, lähimus ja vabadus on Euroopa põhimõtted. kristlus ja kristlikud väärtused ei töötaks näiteks Araabia maades ja Hiinas Eh, samamoodi nagu nad töötavad eh, Euroopas, aga ma arvan, et me ei peaks sundima kedagi, eh, et nendel oleksid samasugused põhimõtted. me oleme väga uhked oma usuvabaduse üle, selline vabadus on olemas. me võime olla ka ateistid, aga siiski on meil ka õigus Eh, olla usklik. näiteks minu regioonis elab üks miljon inimest ja kaheksakümmend protsenti nendest on katoliiklased ja eh, täpselt samamoodi on olemas ka ateistid ja nemad nõuavad tolerantsust aga, aga eh, kaheksakümmend protsenti katoliiklastest nõuavad, et need, kellel ei oleks, kellel ei ole usulisi veendumusi, suhtuksid usklikesse sallivalt. kristlikud sümbolid E, peaksid olema vastuvõetavad ühiskonnas, e, kui isegi, kui neid e, inimesi on vähemuses ja kui me nõuame tolerantsust, siis me peame olema tolerantsed ka nende suhtes, kes on kristlased. proua president, daamid ja härrad Strasbourgi inimõiguste kohus ütles, et eh, krutsifiks koolis rikub eh, nii laste kui vanemate usuvabadust. kohtunikud otsustasid, et eh, krutsifiks koolis käib Euroopa Inimõiguste konventsiooni vastu, sest ja nüüd on see otsus tekitanud kirikuinimestes ja kristli, kristlastes viha, parempoolsetes viha, ei maksa niimoodi äh, käsitleda seda asja. ega Euroopa Liidu institutsioonidel ei, ei ole vaja siin üldse sekkuda. Euroopa Liit ei tohiks vihavaenu liit olla lähimuspõhimõte tähendab seda praegu, et riigile, kes on ära otsust-, ära unustanud riigi ja kiriku lahutamise, tal seda meelde tuletada. me tahame pigem kaitsta kodanike põhiõigusi selle eest, et ähm, eh, või tähendab, liigse ähm, religioossuse eest ühiskonnas praegu räägitakse koolidest, väga väikesest avalikust ruumist ju, keegi ei nõua, eh, eh, et mingilt lipult rist ära võetakse, nii nagu keegi siin näitas. kaitstes küll kodanike õigusi, aga rünnates kirikut. minu meelest näiteks mina kui poolakas ei saa kujutada ette, et Euroopa Parlament või Euroopa Komisjon keelaks minu kaasmaalastel minna oma õigusi kaitsma Strasbourgi inimõiguste kohtusse. see praegune debatt lihtsalt on naeruväärne. suur tänu ja nüüd Carlo Casini kaheks minutiks. Del... proua president, Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus ei ole pannud muretsema mitte ainult usuinimesi, vaid ka neid inimesi, kes on kasutanud risti kui lootuse sümbolit, sümbolit hirmu, valu vastu ja teinud seda tuhandeid. kohtuotsus on tõesti kummaline, kas me peaksime siis ka Punase Risti kuidagi ära muutma, kas me peame eemaldama mm, ristid, kõik ristid Vatikanist kas me peame muutma anglikaani kiriku sümboleid, kõik need küsimused on um, omavahel seotud, seotud ka kodanike õigustega, küsimus ei ole mitte ainult indiviidides ja nende õiguses näidata oma usku, vaid tegemist on kõikide inimeste õigusega austada traditsioone, mida on austatud tuhandeid aastaid, kas see ei loe siis mitte midagi enam? me räägime siin seosest subsidiaarsuse põhimõtte ja põhivabaduste vahel. selline side on olemas, tegemist on selliste põhiõigustega, mis on universaalsed, võõrandamatud ja neid ei saa küsimärgi alla seada, riikidel on õigus kasutada omaenda seadusi selliste küsimuste lahendamiseks ning neil on neil tuleb arvestada oma kodanike eetiliste tõekspidamistega ehm, Euroopa Inimõiguste Kohus mainis eh, seda, et surmanuhtlus on eh, liikmesriikide eh, pädevuses. Ehm, meie peame siin kinni pidama Euroopa Inimõiguste Põhivabaduse Kaitse konventsioonist ja, ja seega e, tuli minna Euroopa Inimõiguste Kohtu ette, ma usun, et me peame väga tähelepanelikult pöörama tähelepanu sellele, mida kohus ütles, selline supranatsionaalne riikideülene kohus, e, kui ta hakkab e, otsustama inimeste õiguste üle, mis on demokraatlikult tekkinud, on vastuolus vabadusega, seetõttu ma loodan, et, et Rahvapartei resolutsioon leiab laia toetuse. Äh, vaba mikrofon nüüd ja kõigepealt annaksin härra Mikolajtšikule sõna. üheks minutiks, palun. Euroopa Liidu rahvaste ajalugu on tihedalt seotud ähm, ristiusuga, meeldib see teile või mitte, ja väga palju äh, viidatakse kristlikule pärandile isegi Euroopa Liidu põhiseaduses, kus seda mainiti, mainiti Euroopa eh, kristlikku pärandit eh, kui, eh, kui ühte põhialust. Euroopa Liidus on tagatud inimõigused, Euroopa Liidu inimõigus, õiguste hartaga ja põhiõiguste kaitsekonventsiooniga. Need õigused tulenevad põhimõtteliselt eh, tavaliselt liikmesriikide põhiseadusest, mis on arenenud välja sajandite vältel ja seetõttu ma usun, et Euroopa Liit peaks täielikult austama liikmesriikide kultuuri, traditsioone ning eh, seisma hea selle eest, et, et ei, ei karistataks liikmesriike, kes austavad oma traditsioone, sealhulgas ka oma kristlikke sümboleid ja pärandeid. lõpetuseks lubage mainida, et ei harta sätted ega ka konventsiooni sätted ei laienda eh, liidu pädevusi. härra Justimina. Señora presidenta, empiezo pidiendo prestadas algunas palabras. suur tänu, proua president mina olen laenanud äh, mõned sõnad äh, ja tahan öelda seda, et krutsifiks ei ole mitte midagi sellist, mis on peale surutud, äh, vaid midagi sellist, mis tähendab teatud väärtusi, kannab teatud väärtusi ja neid väärtusi ei saa ähm, eitada. demokraatia põhineb austusel ja, ja meil tuleb austada ka õiguste kaitsing, seda me ei tohiks mitte kuidagi piirata ettekirjutustega ja lähimusse põhimõttest tuleb ka kinni pidada, seda peavad tegema kõik institutsioonid ning ka kohtud Euroopas. ja samuti tuleb austada eh, usuvabadust, mõttevabadust ning liikmesriikide eh, vabadust eh, kasutada avalikes kohtades selliseid sümboleid, mis on nende puhul traditsioonilised, seda kõike ei tohi õõnestada see on üks äh, põhisammas, äh, mis on meie õiglusel ja turvalisusel ja õigusel rajaneva ala, alustala. Papa-Nikolau. härra Papa-Nikolau, palun. suur tänu, proua president. mina arvan, et kohus tegi vea kui ta ütles, et krutsifikse ei tohi üles panna koolidesse. see küsimus on pigem sotsiaalse kui juriidilise iseloomuga. ma arvan, et me peaksime lähimuspõhimõttest ikkagi kinni pidama ja ususümbolite äh, eksponeerimine on ju osa kultuurist, meie traditsioonidest. näiteks Kreekas on meil küll koolides ususümboleid, mitte selleks, et kuidagi eh, õpilasi mõjutada, aga selleks, et see on lihtsalt osa meie, meie traditsioonidest. üldse on moslemid meid rõhunud nelisada aastat. proua Saborska. president, volinik mina tahaksin kommenteerida kolme asja. täna õhtul, aasta lõpus, jõulude künnisel, teisipäevasel päeval, kuuskümmend päeva pärast seda, kui Euroopa Liit lööd, loodi, arutame me ikka, mille alusel toimub Euroopa integratsioon. selle üheks sambaks on lähimuspõhimõte. minu eh, kolleeg Borgesia äh, rääkis siin Strasbourgi kohtu otsusest, öeldes, et siin äh, on vastuolu Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsiooniga, keeratakse ära äh, krutsifiksid, see tekitas väga vastakaid arvamusi. Slovakkia parlament ütles, et niisugune äh, otsus on vastuolus meie ajalooga ning tõepoolest ma eh, ei taha, et meil toimub niisugune eh, resolutsiooni eh, hääletamine, sest mul on väga kahju, et Lissaboni lepingu jõustumine algab just niisugustest asjadest. nüüd härra Alf. härra Allam, härra proua president, kui me vaatame fakti, et väga vähesed meist räägivad krutsifiksist ja me räägime hoopis ja et me räägime lähimuspõhimõttest, siis samal ajal räägime me krutsifiksist, siis järeldus, mille me antud juhul teha saame, on selline, et me oleme Euroopas, mis häbeneb oma judo, judaismist ja kristlusest pärinevaid juuri me eh, oma kristlikku eh, ajalugu häbeneme, see on meie ühine keel ja eh, Euroopa eh, Parlamendis on kakskümmend neli ühist keelt. ja need näitavad, et Eh, kui Euroopat midagi, et Euroopat ei too kokku mitte kristlus. ma küsiksin, mikspärast eh, eh, referendumit Šveitsis öeldi ei mikspärast siis komisjon Araabia liiga islamikonverents kõik panid eh, jõud kokku ja mõistsid hukka eh, Šveitsi referendumi, kuigi Šveits ei ole üldse Euroopa Liidu liige ja täna praegusel eh, võtame me vastu positsiooni, mis mõjutab meie hinge ja juuri. suur tänu, härra Alan, härra Sogo.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 nimel ma võin öelda, et, et mina pärinen katolikust äh, perekonnast ja taustast ja, ja põhimõtteliselt äh, meile nii-öelda niimoodi krutsifiks korda ei lähe ja siin tuleb äh, sümbolite vahel nii-öelda vahet teha. mind krutsifiks ei sega, minu lapsi, kes käivad katolikus koolis, krutsifiks ei sega kui teatud piirkondades on krutsifiksi puhul tegemist traditsiooniga, siis see on nende traditsioon ja, ja ma usun, et, et täna me peaksime pigem rääkima sellest, kuidas finantskriisist üle saada, kui, kui sellest, et, et rääkida erinevatest äh, sümbolitest ja traditsioonidest, kultuurist. ma ei ole eh, ei ristisümboli, krutsifiksi vastu. mina ei tahaks kuidagi eh, puutuda seda ja ma usun, et me ei peaks seda küsimust üldse arutama siin. Praadots, viimane sõnavõtja, palun viimastel aastatel on äh, pidevalt püütud äh, usuvabadust alla suruda, kristlikud äh, õed ei ole saanud enam patsientidega palvetada ja hiljuti on Ühendkuningriikides äh, apellatsioonikohtus kaotanud inimene, kes nõudis oma usuvabadust ja selle kaitsmist. muide, äh, alamkojas hääletati maha äh, usuvabadus just selle tõttu äh, hiljuti, et Euroopa Komisjon sekkus, öeldi, et Euroop-, et Ühendkuningriik peab ähm, vältima usuklausleid oma tööhõiveõiguses. mina ütleksin Euroopa Liidule häbi, kristli, kristlasi tuleb kaitsta, mitte seadusega karistada. ja nüüd lõpetuseks tahaksin anda sõna härra Paroole. suur tänu, proua president. kõige paremini tunnen ma seda riiki, kus on toimunud väga ägedaid lahinguid sel eh, teemal ja eh, isiklikult muidugi oleksin ma suut-, soovinud, et Euroopa Parlament oleks eh, vastastikuse teineteise mõistmise ja tolerantsi raamesse jäänud. muidugi on selliseid peresid, kes soovivad kristlikke traditsioone austada, on selliseid, kes tahaksid vaidlustada niisugused traditsioonid. Euroopa on loodud äh, kultuurilise ja usulise mitmekesisuse alusel ja seetõttu peaksimegi selle, ka sellesse küsimusse äh, tolerantselt äh, suhtuma. oma riigis tean, et on liialdusi olnud mõlemal pool, aga ikkagi mina järgin seadust ja ausalt öeldes ma ei tea, kuidas äh, seda debatti peaks nüüd siin arendama, kuigi tegelikult see peaks hoopis toimuma liikmesriikide parlamentides ja Euroopa Nõukogus, just seal minu arvates peaks niisugusi küsimusi arutama. mina muidugi Euroopa Komisjoni poolt olen kohustatud äh, kordama seda, et Euroopa Liit peab respekteerima ka usuvabadust, Äh, ja tuleb reageerida igasuguse äh, äh, diskrimineerimise puhul, mis, mis tuleneb usulisest kuuluvusest ja see tuleneb meie aluslepingutest ja aluslepingute kaitsjana. samas peame me reageerima, sest siis, kui Euroopa Liidu liikmesriikidel ei ole vastast otsest sidet Euroopa õigusega. ma kuulasin muidugi ära kõik äh, sõnavõtud siin, aga ega komisjon ei saa siiski äh, ka kõike reguleerida, sellepärast et äh, praegune küsimus siiski jääb liikmesriikide pädevusse. siiski oli meie arutelu huvitav ja kasulik, seetõttu lubage mul öelda kõigile äh, debatis osalenutele, pidage mõõtu ja äh, ilmselt Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee võib-olla siis äh, arutab põhjalikult läbi kõikvõimalikud Euroopa Inimõiguste äh, kohtu otsuse tõlgendused, aga tõesti, meie mm, aluslepingutega asjana ei saa siiski sekkuda sellisesse debatti, mis puudutab eelkõige Euroopa Inimõiguste Kohust ja Euroopa Nõukogut, vabandage küll, äh, aga ma proovisin teile nii hästi vastata, kui oskasin lähtusin eelkõige seadusest äh, ja tõesti äh, me oleme sellise probleemi ees, mis täna siiski vastavalt äh, õiguskorrale jäävad liikmesriikide pädevusse. suur tänu, härra volinik. Teie sõnavõtt on seega debati kokku võtnud ja järgmine istung algab homme kolmapäeval kell üheksa hommikul, kes